hääletus leiab aset homme kell kaksteist null null. enne kui me läheme järgmise arutelu juurde, pean ütlema, et kirjalik äh, avaldus üks kaks tuhat üheksa, Patseli Kraamer ja teised, toetuseks äh, eriolümpiat Euroopa Liidus on saanud üle poole liikmete toetuse Euroopa Parlamendis ja seega vastavalt artiklile sada kuusteist avaldatakse see koos allkirjastanud nimedega koos meie koosoleku protokolliga. päevakorras on nüüd nõukogu ja komisjoni avaldused olukorra kohta Moldovas, kuid enne seda härra Watson tahab juhtida tähelepanu sellele, et meil viibivad külalised Moldaviast siin. suur tänu, härra president. härra president, pööraksin kolleegide tähelepanu